kallid kolleegid, meid ei ole veel palju siia kogunenud, aga me ei peaks karistama neid, kes täpselt kohale tulid. ja pigem siis karistagem neid, kes hiljaks jäävad. ja asugem siis üheksanda päevakorrapunkti juurde. nimelt eh, komisjon tutvustab vahehindamist programmi Loov Euroopa. kolmekümnenda aprillil kaks tuhat kaheksateist tuli komisjonilt vahearuanne Loova Euroopa programmi kohta ja täna tutvustatakse meile seda. see on härra Degado, kes seda teeb. ja härra Tossen teisest peadirektoraagist, vabandust, Connect peadirektoraadis tutvustab seda ka, aga proua Kessler, kes tegelikult pidi tulema selleks päevakorrapunktiks, pidi ennast vabandama, sest ta töötab selle programmi kallal praegu ja leiti, et on tähtsam, et ta selle, ta programmiga tegeleb, et õigeks ajaks ühele poole saada, kui et rääkida meile sellest eh, vahearuandest, aga kaks härrasmeest eh, annavad meile siin piisava ülevaate on asendajaks. Eh, nii et komisjoni aruannet ennast tutvustatakse kui ka töödokumenti tutvustatakse ja meie liikmed kindlasti väga põhjalikult analüüsivad neid kahte dokumenti, et oma panus anda loova Euroopa programmi ja mul on suur heameel selle viimase minuti otsuse üle komisjonilt, et Loova Euroopa programm jätkab iseseisva programmina. meie võitlesime eh, tublisti selle eest ja eh, volinikke ründasime ja eriti härra Timmermansi. ja ikka ja jälle ütlesime talle, et me tahame, et oleks eraldiseisev loova Euroopa programm ja sellele meie survele anti komisjonis järele ja selle üle on meil suur heameel. nii et kõigepealt saavad sõna mõlemad härrasmehed, kuidas te selle aja nüüd ära jaotate omavahel, jääb teie otsustada, aga üritage viieteistkümne minutiga toime tulla, et meil jääks siis veel piisavalt aega arutelu korraldamiseks ja lõpuks ka saate küsimustele vastata. palun, härra De Cado, nüüd on sõna teil ja suur tänu, et tulite. Thank you very much, Chair. Uh ma tänan. mina tutvustan komisjoni nimel nüüd seda dokumenti. meie eh, oleme ka selles komisjonis, mis vahehindamisega tegeles ja tutvustame seda nii, et tegemist on loova Euroopa vahehindamisega eh, aasta kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend vältab see programm ja praegu on siis vahehindamine. esimesed kolm aastat, kaks tuhat neliteist, tuhat kuni kaks tuhat kuusteist leidsid hindamist. ja siin te näete õiguslikku alust, see on artikkel kaheksateist ja kolmandas lõikes öeldakse, et komisjon peab esitama nõukogule ja parlamendile vahehindamise, mis tugineb ekspertide välishindamisele. see ei ole küll see välisekspertide hindamise aruanne kui selline, aga see on see, kuidas komisjon tõlgendas neid välishindamise tulemusi kogu aruanne, see kogu välishindamine ilmub trükis õige pea, et kõik oleks tõesti läbipaistev. see hindamine sai alguse aastal kaks tuhat kuusteist maikuus ja töö toimus kaheksas etapis. ja enam-vähem jõuti lõpule septembriks kaks tuhat seitseteist hindamisega kõigepealt algperiood siis oli andmete kogumise periood, küsitlused eh, institutsioonides, eh, mitmesugused Creative Europe teskid, eh, siis pärast seda ülevaated koostati üksikute valdkondade kohta. kaks konkreetset uuringut nendest tuleb juttu hiljem. üks puudutab seiret ja teine puudutab võrdseid tingimusi me töötasime välja ka case study lähenemisviisi, e, koodasime hindamisel tähelepanu kuuele erinevale kavale, samuti konsulteerisime avalikkusega ja lõpuks analüüsime kogu saadud materjali ja koostasime aruande. ja e, dokument Äh, on nüüd teil olemas, me saatsime nõukogule ja parlamendile ühel ajal selle dokumendi välja aprilli lõpus. nüüd vahearuanne, see on lühike aruanne ja palju põhjalikum dokument on personali töödokument, kus on informatsioon sidusrühmade kohta üksikasjalikumalt on ära toodud arvud ja faktid ja kõik need erinevad aspektid, mis on aruandes, on põhjalikumalt käsitlust leidnud selles töödokumendis. ja nüüd ma tutvustan kahte peatükki peamiselt. esimene peatükk puudutab peamisi järeldusi ja nende järelduste põhjal siis äh, räägin, millised on komisjoni soovitused. kõigepealt järeldused sellest äh, hindamisest. Äh, siin tuginevad need kuuele kriteeriumile, mis on standardsed hindamistegevuses komisjonis. Äh, tõhusus, tulemuslikkus, jätkusuutlik ja lisandväärtus on need kriteeriumid. loova Euroopa eesmärgid toetavad riikideülest koostööd, piiriülest Euroopa Liidu teoste levikut ja tugevdavad ka kultuuri ja loometegevusega tegelevate ettevõtete finantssuutlikkus, need on endiselt väga aktuaalsed eesmärgid ja teiseks eh, loova Euroopa üleüldine eesmärk on reageerida eh, loomesektori vajadustel, aga rohkem on vaja ära teha selleks, et täielikult eh, toime tulla väljakutsetega, mis digitaalühiskonnale üleminek kaasa toob Euroopal äh, lisandväärtus äh, loova Euroopa puhul tuleneb riikide ülesest iseloomust. liikmesriigid ju tegelikult koondavad tähelepanu ikkagi oma siseriiklikule tasandile ja loov Euroopa äh, arendab riikide üles tegevust. liikmesriigid ise toetavad seda harva ja loov Euroopa on tublisti aidanud kaasa ellu rakendada Euroopa eh, tegevuskavasid ja aidanud eh, loomingulisel sisul paremini eh, levida ja kindlasti oleks see ulatus, mõju olnud suurem, kui oleks rahastus olnud suurem. programmi paraku alarahastatakse, pidades silmas, millised eesmärgid tal on jah, äh, mina kult-, räägin kultuuriprogrammist, meediaprogrammist räägib minu öö, äh, kolleeg ja öö, äh, tagatisrahastu on meil, mis on muutnud programmi palju sidusamaks, varem seda rahastut ei olnud, nagu te teate, ja üle viiekümne miljoni on laenudena antud toetamaks tänaseni seda tegevust. aga paraku äh, piiratud on eelarve ja sellepärast on mõju olnud ka piiratud ja üks tähtis asi, see, mida me peame silmas piiriülese äh, programmi all äh, tegelikult ei tarvitse alati toetada tõelisi piiriüleseid projekte tähtis on, et audiovisuaalpool käiks käsikäes kultuuri poolega. me kutsume üles pigem evolutsioonile kui revolutsioonile e, ja uus loov Euroopa programm on juba e, tõesti tõenduseks, et me ei lähe mitte revolutsiooni teed, vaid olemasoleva programmi evolutsiooni teed. nüüd, mis puudutab soovitusi, nagu ma enne ütlesin tähtis on, et loov Euroopa tasakaalus e, tegeleks kahe eesmärgiga, kultuuriline mitmekesisus ja konkurentsivõime ja väga raske on alati see tasakaal saavutada. jah, vaja on toime tulla ka digitaalse revolutsiooniga, ühelt poolt mitmekesisus, teiselt poolt kvaliteetne sisu, mida levitada. ja see on midagi, mille kallal komisjon peab rohkem töötama ja me võtame kohustuse, et ette, äh, igal aastal kanname ette sellest, kuidas me äh, seda kõike kajastame programmis. nüüd kultuuri alaprogramm, tähtis on, et paremini arvestataks väiketegutsejate äh, vajadustega ja komisjon on võtnud kohustuse hinnata seda, kas väiketegijad ikka saavad piisavalt rahalist toetust et ka areneda väljapoole siseriiklikke turgusid ja samas on vaja kaaluda, kas väikeste ja suurte koostööprojektide vaheline erinevus, nagu te teate, koostööprojektide puhul äh, äh, on jagunemine suurteks ja väikesteks ja vahekord on kaheksakümmend, kakskümmend protsenti, aga peame mõtlema selle vahekorra peale ja tegema konkreetsed ettepanekud siis ja edasised jõupingutused on vajalikud selleks, et sidusust, loova Euroopa ja kultuuri tegevuskava seost suurendada, aga samuti digitaalse ühtse siseturuga seoseid suurendada, on vaja rohkem informatsiooni täiendavate võimaluste kohta saada rahastust Euroopa Liidu tasandilt ja ei ole üllatav, et suur osa kultuuritoetussummadest tuleb struktuurifondidest ja äh, teadusuuringute rahalistest vahenditest jäävad väljapoole. ja loov Euroopa äh, nagu jääb nendest välja. ning äh, jah, sidusus rahvusvaheliste ja siseriiklike rahastamisvahendite vahel ja liikmesriik riikidel on vaja ka aktiveerida koostööd loova Euroopiga. komisjoni talitused teevad ettepaneku tugevdada seireraamistikku ja e, igasuguseid protsesse, indikaatoreid aastal kaks tuhat kaheksateist loova Euroopa programmi kohta. me oleme juba e, mõelnud ekspertidele, keda me kaasame ja kellega me arutame ka delegeeritud aktide teemat on vaja ka menetlusi korrastada ja eh, informatsiooni jagada õigeaegselt eh, toetuse saajatele ning komisjon organiseerib konverentse ja näidisüritusi, et tulemusi levitada ja loov Euroopa teskid peavad eh, töötama mitte ainult oma riikide piires, vaid ka üle-euroopaliselt ja veel üks soovitus, komisjon eh, tahab välja töötada uued auhinnakriteeriumid eh, selleks, et paremini kavandada projekte ja saavutada paremaid tulemusi ja nüüd eh, meediaalaseid tulemusi tutvustab kolleeg. Hmm, aitäh! ja kui nüüd täiendada seda, mida kolleeg juba ütles meedia teemal, siis nagu te teate, see toetab kinoga seonduvat, aga ka televisiooni ja videomängudega seonduvat, potentsiaalselt aga igasugust audiovisuaalvaldkonna tööd. üldiselt vah-, siis me oleme oma peamised leiud jaganud tugevusteks ja ka nendeks valdkondadeks, kus on arenemisruumi. kõigepealt tugevused. loov Euroopa Euroopa on toetanud seda, mida nimetatakse Euroopa kinoks, mida nähaksegi kui eraldi žanr selleks, et tagada midagi sellist nagu Euroopa kino, mis on siis midagi enamat kui lihtsalt liikmesriigi kino. konkreetselt on suudetud toetada rohkem kui neljasaja filmi levitamist piiriüleselt Euroopas ning kõik tõendid näitavad seda Euroopa kino mitmekesisusele meediaprogramm on aidanud audiovisuaalsektoril ka ähm, hakata laiemalt tegutsema, tegemist on muidu sektoriga, kus on palju VKE-sid, isegi mikroettevõtjaid, aga digitaalsel ühtsel turul, Euroopa ühisturul on vaja tegutseda äh, laiemal skaalal. näiteks kaastootmisega tuleb tegeleda, tuleb oma ressursse kokku panna äh, et oleks suuremad eelarved, et oleks suurem tõenäosus, et teost nähakse ja tunnustatakse. poolele Euroopa Liidu poliitikas eh, ehk siis eelkõige audiovisuaalmeedia teenuste direktiivile ja nendele viisidele, kuidas Euroopa teoseid eh, toetada, aga selleks, et saaks toe-, teoseid toetada, on kõigepealt vaja Euroopa tööstust, mis üldse neid teoseid toodab nüüd, kui rääkida nendest valdkondadest, kus saaks rohkemat teha, siis Joao rääkis muidugi rahastusest, et see on märkimisväärselt piiratud ja sellepärast on ka rahastust olemas neliteist skeemi, mis on väga selgelt, aga küll jäigalt organiseeritud. ma leian, et me peame olema paindlikumad, võttes arvesse kõiki muudatusi audiovisuaalvaldkonnas selleks, et tulla vastu nendele projektidele, mis ei vasta konkreetselt mingile kriteeriumile, aga mis on sellised eh, mass olemaks edukas Euroopa tasandil, sest suurus teatud juhtudel loeb, kui rääkida näiteks filmist. nüüd, kui minna edasi soovituste juurde, siis loogiline on see, et nüüd on tegemist meediaprogrammi Eluea teise poolega internetis levivat sisu on rohkem, interneti televisioon, sellised asjad, mis lähevadki kõigepealt internetis eetrisse, selle internetis levivat sisu on rohkem, interneti, televisioon, sellised asjad, mis lähevadki kõigepealt internetis eetrisse, selle tuleb rohkem silmas pidada, ühtlasi online levitamine eh, on oluline, sest et kaks tuhat kolmteist, kui loova Euroopaga alustati, siis Netflix ei olnud näiteks Euroopasse jõudnud, nüüd on Netflix niivõrd levinud, et see mõjutab märkimisväärselt eh, nii-öelda maastikku eh, ma ei anna sellele hinnangut, aga see faktiliselt olukorda muudab ning ka kui rääkida äh, nõudmisel edastavast videosisust, siis ka seda tuleb arvesse võtta. taaskord äh, kaastootmise puhul tuleb äh, rohkem äh, pingutada nende projektide puhul, mis on loomult euroopalikud, selleks et oleks võimalik konkureerida Ameerika toodanguga ning subtiitrite lisamine on midagi sellist, mis võimaldab toetada piiriülest filmide levitamist ning me mõtleme ka äh, erinevatele tehnilistele lahendustele, mis selle tehniliselt äh, paremaks teeb ja nii palju peamistest leidudest. jaa, suur tänu teile. ja nüüd hakkab siis arutelu. ja siin jälle teeme pingpong stiilis. see on ennast õigustanud. suur aitäh. tänan südamest äh, meie kahte külalist sest ähm, koostöö kahe peadirektoravati vahel nendes äh, küsimustes on äärmiselt äh, oluline ning äh, meie kolleeg Petraga leiame, et on oluline, et programmi öelda, et kolm küsimust esitada. meil ma ehm, tahaksin rääkida sektoriülestest, mis keskus eh, mitte formaalsetes eh, küsimustes täpselt hinnata. kolmandaks, ma arvan, et on oluline ja ka kasulik, mulle meeldis see, et eh, sel hetkel on tähelepanu minu meelest pööratud rohkem majandusaspektidele kui äh, kvaliteedi küsimustele, mul on kolm, mul on mõned küsimused, neid on, ning eh, kuhu on jäetud Türgi ja kuidas osalevad Šveits ja I- ja Iisrael. tegemist kultuuri osa majanduslikku tasuvust, sellest on saanud praktiliselt ainuke koostöö alus, tegelikult rääkisid siin Music Use Europe'ist. suur tänu. üritage lühidalt vastata. kes, kumb teist soovib alustada? suur tänu. üritage lühidalt vastata. kes, kumb teist soovib alustada? I'll begin. ma alustan. aitäh, proua Costa, aitäh nende väga asjakohaste küsimuste eest ja need aitavad mul mõningaid mõtteid edasi arendada. ning see sektoriülene osa jääb vahetevahel nende vahele, aga see on selline eh, midagi teistsugust see sektoriülene osa puudutab selliseid toetavaid meetmeid, näiteks ähm, seirekeskus ja samuti need teskid. nagu ma oma sõnavõtus juba ütlesin, siis puuduvad tõelised sektoriülesed praktikad, nagu ma oma sõnavõtus juba ütlesin, siis puuduvad tõelised sektoriülesed praktikad ning ähm, võimaldavad teil väljendada ja ka otsustada mm, rohkemate tõeliste sektoriüleste küsimuste üle. vastaksin ka sellele, mida te ütlesite muusika kohta, sellepärast et ei ole võimalik tegutseda ettevalmistavate tegevuste kontekstis ehm, sellisel juhul, kui ei ole konkreetselt ette nähtud spetsiifilisi tegevusi muusika jaoks ja kui te leiate kuueteistkümnenda aasta lõpu seisuga ehk siis need riigid, mis osalesid, olid need riigid, kes osalesid aasta kaks tuhat kuusteist lõpus ja meil ei olnud, lähtutakse nendest lepingutest, mis komisjonil olemas on, lähtuvalt olemasolevast õigusest alus, õiguslikust alusest, tegemist on sisuliselt poliitilise otsusega ja praegusel kujul programmi äh, niimoodi ootamatult muuta ei saa siis edasi konkurentsivõime ja kultuurilise mitmekesisuse küsimus. nagu ma ütlesin, on see midagi sellist, mida iga kord tuleb hinnata iga vooru puhul. see peegeldub valikukriteeriumides ja ma leian, et see lähenemine mida kasutatakse, on selline, et projekte ei valita lähtuvalt ainult majanduslikust tõhususest, vaid ka sellise äh, kriteeriumi või peamine kriteerium isegi on kultuuriline mitmekesisus ning see tähendab seda, et äh, programmi ei, ei lähtuta peamiselt majanduslikust äh, tõhususest. ma leian, et selle sektorite tagatisvahendi puhul tuleb veel rohkem tööd teha, sest et neid projekte oli suhteliselt vähe, aga ma leian, et komisjon ilmselt arendab seda teemat edasi ja majandussektori ja selle tagatisvahendi ähm, võimalused turu puudujääkide kompenseerimisel võiks olla asjakohane ja huvitav, et selle teema juurde tuleme ilmselt tagasi siis äh, üks küsimus, mis puudutab kultuuriga seotud väikeseid ja suuri projekte ja ka nii väikeseid kui suuri ettevõtjaid. see on keeruline teema, sest et siin on tegevus kahel erineval tasandil. projekte saab jagada suurteks ja väikesteks. aga tegelikult see on no, tegevus kahel erineval tasandil projekte saab jagada suurteks ja väikesteks. aga tegelikult see on natuke eksitav, sest et nende vahele jääksid sellised keskmised projektid, mis on mõnes mõttes kategoriseeritud väikseks, teisel juhul jälle aga suureks. aga täiesti teine teema on see, kui suured on need isikud, kes selles osalevad ja peamiselt ma võin teile öelda, et väiksemad ettevõtjad või sellised äh, kultuurivallas tegutsejad on need, kes osalevad suurtes projektides. sellepärast, et suur osa rahastusest läheb suurtele projektidele, see ei ole automaatselt halb asi, sest tegemist on väga hea võimalusega väikestele kultuurivallas tegutsejatele, kellel on vaja sellist mastaabi suurendust ja oskusteavet kui nad saavad võimaluse olla sama projekti osaks suuremate kultuurivallas tegutsejatega, siis see võib neile olla märkimisväärselt kasulikum ehm, võrreldes olukorraga, kus nad tegutsevad koostöös ainult väiksemate tegutsejatega ja väiksemate projektide raames. mu kolleegid saavad võib-olla seletada seda, missugused on riigi tasandi iga-aastased valikuprotsessid ja nagu öeldud, ka komisjon tuleb välja ettepanekutega ja selle analüüsi me teeme ära kõnelejal ei ole mikrofoni. jah, kui rääkida sektoriülesest koostööst, siis lubage, ma kinnitan teile, et meil on hea meel teha koostööd äh, teise peadirektoraadiga. jah, kui rääkida sektoriülesest koostööst, siis lubage, ma kinnitan teile, et meil on hea meel teha koostööd äh, teise peadirektoraadiga, me oleme kaks sellist sektoriülest projekti ära teinud nende eelarvevahendite piirides, mis meil olemas on, nagu Joao ütles. kui parlament muutis projekti, andis täiendava miljoni, siis me kasutasime kohe seda võimalust ja tulime välja projektiga kultuuripärandi vallas mm, eesmärk seisnes siis selles, et näidata filme arhitektuuriliselt olulistes paikades, näiteks muuseumides, mis näitavad väga hästi Euroopa kultuuripärandit, ühtlasi loodi ka õppemoodul, mis kombineeris kunsti ja teadust, nii palju minu poolt. lühidalt ja eh, väga palju küsimusi said juba vastuse, aga räägiks ainult ühest asjast, nimelt päike projektid on suhteliselt väike võrreldes väikeste osakaaluga, kui suur see täpselt on ja kas, mis ei saa toetust? Te ütlesite, et alafinantseeritud on projektid. mina arvan sedasama ja mind huvitab äh, ad arvud, kui palju taotlusi esitati, aga kes jäid toetusest ilma, sest raha nappis öelge, kui palju protsentiliselt selliseid oli? mul ei ole kahjuks arvusid. ilmselt ma ei väljenda ennast hästi. suur osa väikeste, mitte väikeste omade, aga otsime arvud välja ja saadame teile edasi. omavad tohutu suurt mõju piirkondades. Well, as you know that nagu te teate, ja mm, ja eelan, et eeldan, et see keeldumisprotsess on sama suurte ja väikeste vahel, ma need erinevad komponendid üle, kuid äh, võib öelda, et äh, kahtlemata suurtel ja väikestel on äh, erinevusi, sest väikestel on raskem selliseid projekte kokku panna yes,. So... Uh, erinevusi, sest väikestel on raskem selliseid projekte kokku panna yes,. So... Uh, vaadates näiteks eh, Cannes'i Pandora auhinda, siis eh, näiteks Ken Loachi filmid, need on kõik väikese eelarvega filmid ning nende eh, edu ja kõrgem kui lihtsalt nende finantsväärtus, nende kultuuriline väärtus on märkimisväärselt kõrgem nii et meil on äh, väga uhke nimekiri edukatest väikefilmidest. mul ei ole statistilisi andmeid, aga kakssada tuhat toetust, siis äh, tuleb sellest viiskümmend viis tuhat ühe grandi kohta. nii et äh, seda on väga vähe praegune ulatus on neljast tuhandest kõige väiksem. mõningad faktid. suur aitäh. paljud eelkõnelejad rääkisid finantseerimisest hmm.. sul? nelikümmend seitse viimasest kuuekümnest aastast oli Poola kommunistide võimu all, aga vaimselt ikkagi Euroopas tänu kultuurile. kui äh, Eh, nüüd on praegu sarnane Ameerika filmide uputus, kui oleks olnud sarnasugune Ameerika filmide uputus nagu praegu on, siis oleks see ras-, eh, oleks eh, väga raske olnud. investeeringud kultuuri on kõige tõhusamad, mida teeks anda tramm programmi ning miks pole ühtegi kultuuriprojekti, mitte ühtegi. teiseks, daamid ja härrad, te mõlemad ütlesite, ainuke sektoriülene äh, võimalus on garantiid, miks on nii vähe äh, äh kult-. Uh, ma vastan. olen täiesti nõus teie äh, nõu-, uhkeks, et me oleme eurooplased. küsimus on nüüd muidugi selles, kui suurel määral on võimalik seda toetada Euroopa Liidu tasandil praegusel hetkel kogume eh, ju ettepanekuid järgmise aasta, järgmiseks eh, mitmeaastaseks finantsraamistikuks ning ma loodan väga seda, et võime ellu viia. kui tulles hindamisfaasi juurde tagasi, siis hinnangud eh, on näidanud, et ei ole otseselt, otsest dihhotoomiat konkurentsivõimelisuse ja kultuuriliste väärtuste vahel sest mõlemad käivad käe, käsikäes, sest eh, kuna, eh, kui filmid või kultuuriteosed jõuavad aina suurema publikuni, siis on ka Euroopa elanikel parem ligipääs kultuurilisele mitmekesisusele. Briti televisiooni, Itaalia seriaalid toodetakse Itaalias ja neid näidatakse Rootsi või Taani televisioonis, siis see on samm edasi selline Euroopa kultuuri levik on uus. siin siis äh, peame kuidagi paremini see sidemeid looma nende projektide vahel. kahe tuhande kahekümnenda aasta Horisont näiteks äh, või teadusuuringute projektid, tulevikus äh, Future Research Program näiteks. ma ei ole sugugi veendunud, et hea kultuuriline rakendus ning struktuurifondid on samuti olulised, seega on kõik selleks, et võimalikult kvaliteetne eh, kultuuri loomuline sisu asjale anda. järgmise MFF-i kontekstis ja eh, uuringud on läbi viidud, mis puudutab eh, teisi programme ja Juuni Morgano järgmisena. suur aitäh teile, kui ma õigesti aru sain, et see on siis selline sünteetiline kokkuvõte ning äh, toimunust äh, ning äh, ju väga hästi, et väikestel tegijatel on raske juba kohalikul turul tegutseda. kuidas me, võttes arvesse, et kultuur on meie suurim rikkus, kuidas saame ära hoida seda, et suhtumine oleks selline, mida ma just kirjeldasin, kaheksakümmend viis protsenti eitavaid vastuseid Äh, toetustaotlustele. Äh, see tähendab seda, et selliseid äh, väiketegijaid jääb aina vähemaks. vaja, et olukord koha peal paraneks, loomulikult tuleb alustada liikmesriigi tasandil, et siis edasi kasvada. see tähendab ka seda, et vastasel korral me ei tee sammu edasi, vaid nõrgendame tootmist. seega küsimus Eh, majandustüüpi. kas oleks võimalik välja töötada selliseid eh, instrumente, ütlete, on vaja kohta ning viimaks, viimane puudutab indikaatoreid eelkõige meediasektoris, sest mul on selline tunne, et ka seal äh, kaldutakse tugevalt äh, pigem kontsentreerumise suunas. minu meelest oleks parem äh, koordineeritud koostöö, äh, kuid see teatud kontrolli all. suur tänu, meil on jäänud veel kümme minutit ja kaks sõnasoovi on ja siis on külalistel võimalik vastata ja võimalikult täpselt ja lühidalt. töö, kuid see teatud kontrolli all. suur tänu meil on jäänud veel kümme minutit ja kaks sõnasoovi on ja siis on külalistel võimalik vastata ja võimalikult täpselt ja lühidalt. So I try quickly uh.... pärast kahe tuhande üheksanda aasta kriisi äh, riiklikul tasandil tegutseda, ma tahaksin küsida, et mis on äh, sest liikmesriigist tihtipeale toimub tõsine kisklemine toetuse nimel määr eh, on äärmiselt eh, nõrk eh, ning mitmed operaatorid, hoolimata sellest, et ei suudetud saada, määr on äärmiselt nõrk ning mitmed operaatorid, hoolimata sellest, et ei suudetud saada ma ütleksin lihtsalt seda, et avastatakse, et väga paljudel juhtumitel eh, loob eh, rahvusvahelise koostöö dünaamika, seda peaks samuti ka paremaid garantiisid, sest siin me eh, töötame teisel tasandil, täiendame turgu. meil on vaja aru saada, millised äh, Äh, vajadused finantsgarantiiga seoses veel tekivad, äh, kas sellel on tõesti lisaveerkus, äh, nagu te teate, võttis <clears throat> see finantsgarantii loomine väga pikka aega. ja mis puudutab indikaatorit, siis ma annan selle. Um, the... jah, rääkides veel finantsinstrumentidest, finantsgarantiist, hindamisaruandes tõepoolest öeldakse, et tulevikus peaks kaaluma segarahastamist ja võib-olla ka omakapitali instrument kaasata, kui tegemist on väga riskantsete projektidega. jah, see on puht näide, mille ma nüüd toon. jah, tagatisrahastu toetab laenu andmist VKE-dele ja uuringud näidavad, et tõesti VKE-del on raske äh, just loometegevusega tegelevatel VK-del on rahalist väärtust määrama ideedel. see on tuntud teatud probleem. nüüd, mis puudutab omakapitali poolt. jah, praegu me uurime ja analüüsime olukorda. on veel üks stsenaarium, mille kohaselt suuremad tegutsejad Euroopas eh, suuremate riskidega, aga potentsiaalselt ka suuremate tuludega organisatsioonid ja ettevõtted kultuurivallas saavad kasu äh, sellisest omakapitali instrumendist, müües välja osa oma firmast. Te teate, et Netflixil on eelarve miljardeid, miljardeid eurot suur. nüüd tagatisrahastu, äh, selle eelarve on kakskümmend miljonit eurot aastas ja see ei ole piisav. kui Junckeri plaani kohaselt nüüd otsustati, et on vaja Euroopa Netflixi, ma ei ütle, et see nii on, aga kui seda tehtaks, siis oleks mõõde hoopis teine. hoopis teine asi oleks. see oleks nagu mingi suure kiirtee ehitamine. nii palju siis omakapitali kohta. ma tänan, aga tehke võimalikult lühidalt, palun jah, teen lühidalt, ma ei hakka kordama, mida öeldi, ma olen kõigi sõnavõttudega nõus, kolleegidelt väga asjakohased olid küsimused, minu väga lihtne küsimus, tuleb kõvasti eh, sellele rõhku panna, kui hinnatakse olukorda ja veel võib-olla see ei ole teie pädevuses vastata nüüd järgmisele küsimusele, aga ei saa nii, et need tulevased šokid, mis tulevad ja ma pean siin silmas Brexitit, kui me vaatame Põhja-Iirimaad, Corki, Lõuna-Iirimaad äh, ja Walesi ja Šotimaad, kuidas asi hakkab olema äh, tulevikus, õiguslik raamistik selliste koostööprojektide jaoks? ma ei räägi siin ainult visuaal, aga ka, ka audio valdkonnast, mis on piiriülene. nii et me peame ja kultuuri ei anna lihtsalt hinnata, sest see ei ole arvudes väljendatav lihtsalt vabandust, Julie, see. aitäh. jah, nagu te ütlesite, siis edumäär on tegelikult väga keeruline probleem. selleks lahendus, on kaks lahendust, tuleb kas eelarvet suurendada või siis kogu teema ära lõpetada. eelarvet me suurendada ei saa, teie võib-olla saate tulevikus. ettepanekut nõuete hulga vähendamine, no see on võimalik, me saame isegi erinevaid staadiume ette näha, aga lõpp